täpselt samu küsimusi, mida meie oleme arutanud viimaste nädalate jooksul ja seda tuleb vältida, nii et tegutsege. suur tänu, proua volinik, arutelu on lõppenud. ma tänan öö, äh, meie saali teenindajaid, ametnikke ja tõlke nende kannatlikkuse eest